hääletame selle poolt homme, selleks et äh, teenuste ühtne turg täielikult käivituks. aitäh, proua president, aitäh raportöörile, aitäh kõikidele kolleegidele, kes arutelus osalesid. arutelu selles päevakorrapunktis on nüüd lõppenud ja homme kell kaksteist on hääletamine. nüüd asume järgmise päevakorrapunkti juurde tänases päevakorras, see on liit Eh, see on Le Gripi raport, teema on liidu tolliseadustik. ja annan kõigepealt sõna raportöörile neljaks minutiks, palun Merci, madame euh, la présidente madame la tänan president lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, me oleme täna õhtul selleks, et arutada minu raportit, äh, mis on sündinud pärast läbirääkimisi äh, teie teenistustega, härra volinik. kõigepealt ma sooviksin tänada toetuse eest kõiki kolleege, kes olid läbirääkimiste töörühmas ning eriti Malcolm Harrist IMCO komisjoni esimeest ning samuti eh, maksunduse peadirektoraati Küprose ja Iiri eesistujat, kes on tõesti püüdnud maksimumi anda nendes kuu, nendel kuudel. minu arvates me oleme eh, jõudnud maksimaalse tulemuseni ning IMCO komisjonis toimunud hääletamine ka seda demonstreerib tolliliit on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis, see on üks nii-öelda esialgsetest projektidest Euroopa Liidu sünnist saadik ja tegelikult see on üks eh, siseturu või ühtse turu alustalasid. see on aluseks paljude poliitikate funktsioneerimisele. kui me homme hääletame, siis me tegelikult noorendame märkimisväärselt seda tolli ähm, õigustikku. mõelge, kolleegid, selle peale, mis on toimunud kahekümne aasta jooksul, kuidas on maailm üleilmastunud, kuidas tehnoloogia on üle, edasi arenenud ja millised on need ähm, väljakutsed tänapäeval, kas on tegu salakaubandusega, võltsingutega, piraatlusega, terrorismiohuga või millega iganes Eh, kaasajastamine, lihtsustamine, pragmatism, kerge rakendatavus, need on selle tolliseadustiku võtmesõnad. me oleme püüdnud seda nii kasutajasõbralikuks muuta kui vähegi võimalik. idee on selles, et erinevused liikmesriikide praktikas siis need, mis takistavad eh, tulevikku suunatust, et nendele tuleb äh, tähelepanu pöörata. paberiteta või paberivaba tollimaailm on väga aktuaalne ja siis on väga aktuaalne ka volitatud ettevõtja staatus. Need on need, kes ähm, saavad kasutada lihtsustatud ähm, ähm, nii-öelda protseduurireegleid selle dokumendiga anname me Euroopa Liidu tolliliidule maailma parimad tööriistad. eriti kuuluvad nende hulka vastastikuse tunnustamise vahendid ja siis on äh, päris äh, märkimisväärselt muudetud ka ajutist ladustamist ehk on palju su-, paindlikumaks muudetud see süsteem ettevõtjatele. Nende vahenditega me peame edasi minema tolliseadustiku harmoneerimine ähm, seiskus pärast kahe tuhande kaheksandat aastat, äh, siis kui tekkis majanduskriis ning selle tõttu paljud riigiasutused pidid oma jõude koomale tõmbama üle kogu Euroopa Liidu. aga siin on küsimus tõeliselt tähtsas asjas see annab meie huvigruppidele kõik need vahendid, millega on võimalik vastu astuda üleilmastumisele. põhiline on see, et me teaksime, kuidas. siin ei ole sugugi küsimus selles, et me omaenda põhimõtted jalge alla tallaksime. me püüame sellega Euroopa tolli kahekümne esimesse sajandisse tuua. sooviksin rõhutada ühte asja. seadustiku kohaldamine järgmistel kuudel saab olema vähemalt sama tähtis kui homne hääletamine. suuna oleme me alu-, andnud, raamistiku ka, ehm, et Euroopa tolliteenistused saaksid ellu viia selle, mis meie arvates Euroopa tollile kõige parem oleks. aga sellel ajal, kui me oleme va-, ette valmistanud kõiki neid või-, tehnilisi üksikasju, noh, just üksikasjades ongi paljud need nii-öelda äh, Äh, potentsiaalsed probleemid või, äh, või tähtsad asjad äh, peidus. Ähm, kliente tuleb informeerida, neid, nad peavad kursis olema, aga kogu selle tööga oleme me loodetavasti saa-, saanud optimaalse tulemuse, millest kõikidel kasu on ja ma loodan, et kõikides liikmesriikides kohaldatakse seda samas vaimus. aitäh, sõna on volinik Šemetale aitäh, proua president. austatud proua raportöör, austatud parlamendisaadikud. uus liidutooli seadustiku määrus, mida te täna siin arutate, on näide selle kohta, kui tõhusalt on võimalik institu-, institutsioonide vahelist lepingut ellu rakendada. erilist tänu avaldan härra äh, Harbourile ja proua Le Gripile sammude eest ja positiivse suhtumise eest, pidades kinni ümbersõnastamise ajakavast, saavutamaks tasakaalustatud, uus ajakohastatud tolliseaduslik. paljud leidsid, et lühikese aja jooksul ei ole võimalik üldse sellist tulemust saavutada. samas on välja toodud ka mitmeid raskuspunkte, millega on kokku puututud ajakohastatud tolliseadustiku kasutamisel nagu näiteks äh, ajutine ladustamise la,, ajutise ladustamise küsi-, küsimus või deklaratsioonide küsimus, siiski lõpp-produkt on parem, kui see algselt oli. lubage mul meelde tuletada üks põhimõte, vana põhimõte, äh, mis on võib-olla unustuste hõlma vajunud. nimelt õiguskindlus, äh, mis tuleneb sellest, et meil on alusakt, kus on ühised eeskirjad kirjas, aitavad kaasa sellele, et ajakohastatud tolliseadustikku oleks võimalik ühetaoliselt ellu rakendada ning paranenud on ka tasakaal ühelt poolt selle tolliametite ehm, töö tõhustamise vahel ja teiselt poolt eh, klientide vahel, maaletoojate vahel. teiseks eh, tahaksin rõhutada seda, kuivõrd oluline on paberivaba tolli ellurakendamine. hetkel meil paberivaba majandus ei ole veel normiks ja selle kasutamine on väga ebaühtlane Euroopa Liidus. me leiame, et uue tolliseadustiku kasutamine aitab väga palju aega kokku hoida ettevõtjatele. ja kolmandaks ähm, partnerlus tolliasutuste ja ettevõtjate vahel. sellele aitab kaasa kas või tunnustatud ettevõtja kategooria loomine ja selle poolt avatavate võimaluste ärakasutamine. Mm, hetkel praegu kehtivas õigustikus see nii selgelt veel sätestatud ei ole. me tahame toetada tulevastel aastatel sellise partnerluse tekkimist ja sellest tulenevate viljade ärakasutamise võimalusi. E, alusakt tuleb loomulikult ellu rakendada, tänasel päeval võin kinnitada, et komisjon kavatseb kindlasti hoida parlamenti kursis tulevaste delegeeritud ja rakendusaktide ettevalmistustööst. komisjonil on kavas kaasata ka liikmesriigid, eksperdid liikmesriikidest selleks, et meie konsultatsiooniprotsess oleks pidevalt läbipaistev aitäh, volinik ja nüüd saab sõna proua Muscardini Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonist. härra volinik, parlament võtab nüüd vastu raporti vajalike reformide kohta selleks, et kõrvaldada erinevused liikmesriikide vahel, kõrvaldada ebavõrdsus ning eh, see mõjutab ka asjasse otseselt mittepuutuvaid majandussektoreid. me oleme huvitatud sellest, et turg toimiks tõhusalt, eh, kui aga kõikidel on erinevad eeskirjad, erinevad tollieeskirjad, eh, siis on see kõikidele kahjuks samuti on seotud väga äh, palju probleeme ettevõtete äh, tunnustamisega ning me soovime vähendada ka lõhet põhja- ja lõunapoolsete Euroopa Liidu riikide vahel. Äh, meil on vaja ühtseid eeskirju, meil on vaja ühtset turgu, mis oleks tarbijate huvides kui erinevad liikmesriigid ei ühtlusta oma tollisüsteeme, siis me seda ei saavuta, kuid me soovime, et eeskirjad jõustataks kiiresti, e, ilma viivitusteta ning see oleks ka majanduskasvu kiirendamise huvides. me no, püüame e, kaasajastada e, tolliseadustikku aitäh, kõnelejad katkestatakse, nüüd saab sõna proua Jaslovetska Rahvapartei nimel, kaks minutit. austatud proua president, austatud daamid ja härrad, see dokument, mida me täna arutame, ei ole mitte äh, tolliliidu alusdokument, vaid seda tuleks äh, vaadata kui dokumente, mis aitab kaasa sellele, et meie siseturg muutuks atraktiivsemaks ja tugevamaks selleks tuleb eeskirju lihtsustada ning luua sellised tingimused, mis oleksid ettevõtjatele soodsad. toll on siseturu üks osa ja ainult siis, kui me tolliseadustikku korralikult ellu rakendame, on võimalik ära kasutada meie siseturu potentsiaal täielikult Äh, oluline on see, et kõikides liikmesriikides äh, rakendatakse tolliseadustikku ühetaoliselt ja seetõttu me kutsume üles kõiki liikmesriike rakendama elektroonilist äh, tollivormistust selleks, et vältida topelttolliprotseduure, mis on koormaks ettevõtjatele. erandeid tuleks lubada vaid äärmuslikel juhtudel. samuti toetame proua Le Gripi ettepanekut luua selline süsteem, mille raames ettevõtjad eh, peavad andmed esitama tolliasutustele vaid üks kord. see on võimalik tänu kaasaegsetele tehnoloogilistele võimalustele, see muudab kõikide elu kergemaks, aga samas võimaldab see ka põhjalikumat ja täpsemat kontrolli veel üheks ettepanekuks on äh, luua mm, volitatud ettevõtjale sooduskohtlemine, lihtsustamaks nende elu ning äh, parandamaks nende ettevõtlustegevust. oluline on ka see, et raport ei keskendu äh, mitte ainult kohandamisele Lissaboni lepinguga, vaid see vaatab tolliseadust raamistikku kui instrumenti, mis aitab parandada siseturu toimimist. ning kindlasti on siin potentsiaali mõjutamaks Euroopa Liidu tulevikku ja majandust positiivselt. aitäh ja nüüd saab sõna proua Rapti sotsiaaldemokraatide nimel. proua juhataja, palju tänu praegu on väga hea ajahetk Euroopa Parlamendis tolliseadustiku kaasajastamisest rääkida. me oleme näinud palju vaeva, eriti proua Le Grip on teinud väga tõhusat tööd, samuti ka äh, kolleeg Harber on teinud väga palju tööd ning andnud äh, suure panuse selleks, et meie tulemus oleks tasakaalustatud eh, ning Euroopa kodanike huvides. on väga oluline, eh, et Euroopa kodanikud eh, oleksid sellest ka teadlikud. tegemist on väga tehnilise dokumendiga, kuid see annab kodanikele konkreetseid tulemusi. see muudab ettevõtjate elu lihtsamaks ning kriisi taustal on see väga oluline. väga tähtis on, et me kaitseme oma ettevõtjaid kriisiaegadel on meil aga võimalik toetada oma seadusloomega ka kodanikke, kui me lihtsustame eeskirju ning me peame seda oma kodanikele ka teadvustama. me peame neile näitama, et me võitleme võrdse kohtlemise eest ning need liikmesriigid, kes on veidi maha jäänud, peavad pingutama, et teistele järele jõuda, et nende tehnoloogia vastaks kaasaja nõudmistele ning see ajahetk praegu on väga soodus selleks, et parlament annaks ka omapoolse panuse ühtse turu arendamiseks, aitäh. aitäh, kolleeg Rinaldi liberaalide nimel la collega Raptin, hanno ragione i colleghi che mi hanno preceduto, Muscardini, gli altri, questo sembra aitäh, mina sooviksin toetada proua Muscardinit, proua Raptit ja teisi eelkõnelejaid, see kõik kõlab väga tehniliselt, kuid see dokument tõepoolest on meie kodanike huvides. toll võimaldab meil, meieni jõuda kaupadel kaugetest riikidest, kuid praegu tähendas toll väga sageli just viivitusi piiril. see oli ettevõtete jaoks oluline kulutegur ning toll tähendab täiendavaid kulutusi, halduskoormust seetõttu on äärmiselt tähtis, et meie praegu teeksime kõik võimaliku selleks, et tolli kaasajastada. vastasel korral on meie ettevõtetel raske edukalt toimida, kui neil kulub tolliprotseduuridele palju aega ja raha. seetõttu on meil vaja tolliseadustikku moderniseerida. kolmepoolsetel kohtumistel on saavutatud väga palju ning äh, tolliseadustik äh, on suunatud sellele, et kasutada paremini ära kaasaegse tehnoloogia võimalusi. see võimaldab olulist säästu. väga tähtis on saavutada ühtne süsteem. me võimaldame ka teatud reegleid, kuid me sooviksime, et kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis kehtiksid samad normid ning nagu raportöör juba ka ütles, me ei soovi äh, süvendada seda lõhet, mis on uute ja vanade liikmesriikide vahel. Äh, vastupidi, me oleme huvitatud sellest, äh, et see lõhe väheneks ning me oleme huvitatud tollimenetluste ühtlustamisest kõikides liikmesriikides see hõlbustab kaupade vaba liikumist, mis on meie kõikide huvides ning äh, siin öeldi ka, äh, et vaja on rakkerühma, kes tegeleks äh, rahvusvahelise kaubanduse küsimustega, tolliküsimustega, meil on vaja ühtset kontaktpunkti kõikide liikmesriikide jaoks tuleb mõelda sellele, et meil on üks välispiir äh, ning äh, just see tingib seda, et meil on vaja ka ühtset lähenemist. Äh, EKR-i nimel kolleeg Piila, palun. Euroopa ühisturg peab tagama ühtsed eeskirjad kõikidele siseturul tolli eeskirjad mängivad siinkohal ääretult olulist rolli, nende ühetaolisus ja ajakohasus aitavad äh, suurendada Euroopa konkurentsivõimet. toetan tugevalt äh, tolliseadustiku lihtsustamist äh, selles suunas, et jätta kõrvale mm, töö dubleerimine, topeltnõuete esitamine, elektroonilised protseduurid, meetmed aitavad kaasa sellele, et me saavutaksime kokkuhoidu, säästu ja see kõik on ju tarbijate huvides. me peaksime eh, täpsustama volitatud eh, ettevõtja mõistet, et nad saaksid kõik need võimalused ära kasutada, mis neile antakse eh, ning ka mm, ajutise ladustamise tingimused peaksid olema ühetaolised, praegu esitatakse neile topeltdokumentide esitamise nõue, millest tuleks loobuda. dokumendid peavad olema lihtsad ja e, selged. aitäh. ja nüüd ähm, ülejäänud sõnasaajad, kõigepealt proua Gerhard äh, proua juhataja, Euroopa tolliseadustiku reformimise eesmärgiks oli tolli vormistamise lihtsustamine ja kaasajastamine ning äh, selle kõige lihtsustamine ettevõtjate jaoks, elektrooniliste süsteemide sisseviimine. Äh, see oli tõepoolest väga hea algatus Euroopa Komisjoni poolt ning meie parlamendis tervitasime seda. komisjoni ettepanekus on aga siiski ka mõned punktid, mis ohustavad nende eesmärkide saavutamist ja pean siin silmas eeskirju, mis puudutavad mittesooduspäritolu kaupade menetlemist. praegune teksti kohaselt mõjutaks see kaubandus kolmandate riikidega ning delegeeritud õiguse aktid seaksid küsimärgi alla kõik selle, mis on siiamaani pikaajalise töö tulemusena saavutatud ning mida näevad ette ka Euroopa kohtulahendid. tolliprotseduurid muutuksid keerulisemaks äh, ning äh, see kõik ei oleks äh, tõhususe huvides. meil oleks vaja pikki nimekirju ning me sooviksime sellist Äh, muudatusest hoiduda. Äh, soovin juhtida proua Le Gripi tähelepanu sellele, äh, ta ütles juba, et jah, siin on vaja muudatust ning läbirääkimistel nõukoguga me sooviksime saavutada kompromissi, mis läheks kaugemale kuid praegu ma näen, et need eesmärgid, mis Euroopa Komisjon on püsitanud, tuleb ikkagi äh, esiplaanile tõsta ning seetõttu meie fraktsioonina siiski äh, võime seda teksti praegu toetada ning me oleme huvitatud sellest, et kõik sätted ka tõepoolest ellu rakendatakse, et toll tõepoolest toimiks tõhusalt ja kiirelt, aitäh. aitäh. härra Kohverati, palun aitäh president nii nagu eelkõnelejad on juba öelnud, oleme me välja pakkunud ikkagi päris hea lahenduse pärast seda, kui meil olid väga rasked arutelud. seda kõike tänu raportööri tööle ja variraportööridele teistest poliitilistest fraktsioonidest. E, tähtis on siin just nimelt see volitatud ettevõtja küsimus, nende staatus, et e, neil oleks lihtsustatud protseduurireeglid, aga et turvaklauslid sellepärast ei kannataks. nagu Evelyn Gebhardt juba ütles, peaks siia ikkagi sisse jääma see mittesooduspäritolu, nii nagu see esialgses lepingus sai määratletud, aga seda ei tuleks pidada nii-öelda ummiktänavaks või tee lõpuks Euroopas elluviidavaid projekte peaksime alati eh, vaatama nagu nii-öelda Tallinna linna, mis kunagi valmis ei saa. et töö alati käib, ehm, vaja on aga järelevalve siin ja järelevalve vajab ressursse. vaja on jälgitavust, päritolu määratlemist, seda kõike on vaja selleks, et tollisüsteem toimiks hästi tolliametnikel on äh, oma töö tegemine järjest raskem. kindlasti te olete kursis ähm, pettuste vastase võitlusega, äh, kõik tegelevad sellega, aga tähtis on ka see, et kui peaks tekkima töö käigus ootamatuid probleeme nendel inimestel, kes seda tollitööd teevad, et neil oleks siis võimalik astuda vajalikke samme. ehk kui keegi reegleid rikub, siis saaks midagi ette võtta ja reeglites peaks ka olema ilmselgelt määratletud, mida need ametnikud võivad ja mida nad ei või teha. ehk seega me ei ole nii-öelda eh, veel finišini jõudnud, eh, töö jätkub. president, aitäh, nüüd vaba mikrofon, eh, kolleeg Komi. tänan, president sooviksin avaldada tunnustust kolleeg Le Gripile. sest mina olen küll väga rahul selle ümber sõnastatud tolliseadustikuga, ehm, kuhu on sisse viidud Lissaboni leppe muudatused ja nii edasi seadustiku kohaldamine kõikides liikmesriikides on otsustava tähtsusega selleks, et siseturg ladusalt toimiks. Äh, paljudest ähm, protseduuridest on võimalik äh, lahti saada äh, elektroonilise tööga, ähm, ka muid ideid on, millega tööd parendada ja millega muuta seda seadustikku toimivamaks. siis on muidugi veel ettevõtjate staatus, küsimus, volitatud ettevõtja staatuse küsimus hmm, ja muud asjad, sisenemise ülddeklaratsioon näiteks. aitäh ja proua Roitova järgmiseks. tänan. liidu tolliseadustiku uus kuju tähendab, et meil on kaasaegne seadustik, mis aitab lõpule viia ühtse turu Äh, ülesehitamise, paljusid asju on võimalik teha elektrooniliselt, ei ole enam vaja kasutada paberit. ja võimalik on ka niimoodi, et äh, asjaajamine toimub ühes liikmesriigis, samal ajal kui kaup on kuskil teise liikmesriigi tollis see uus seadustik on väga tähtis ka tollitöötajatele, kes saavad pöörata tähelepanu kahtlastele saadetistele. seadustikus on ka kindlad tähtajad sea-, määratletud tollitöötajatele. kõik see pluss lihtsustatud reeglid on väga tähtsad ka VKE-dele, suur aitäh! kolleeg Harper. aitäh, proua president! mina olen oma komisjoni esimees ja sellepärast ma sooviksin väljendada erilist tänu Konstants Gripile ja kõikidele variraportööridele ning eh, ka komisjoni personalile või töötajatele, kes võib-olla praegu siin seda ülekannet ei kuula, sest ausalt öeldes meil oli selle töö tegemiseks ikka tohutut infot vaja. ja siin ei ole kohal ka Iirimaa eesistuja, nii et ma pean neid nii-öelda tagasi, tagaselja tänama, sest no ausalt öeldes see, siin oli ikka väga suur töö, sealhulgas rakendusaktid. ja proua Gebhardit sooviksin ka ära mainida, ehm, siin ei ole tegemist mitte ainult tehniliste küsimustega, siin on ka poliitilisi küsimusi ähm,. aitäh, volinik Merek Želinskit samuti. Te tunnustasite meid, öeldes, et äh, me oleme valmis saanud parema dokumendi, kui algselt oli, aga see on selle suure tee algus alles. alles meil lõppes teenuste direktiivi arutelu. kahe tuhande kuuendast aastast oleme me seda jälginud, tollal me töötasime selle kallal koos proua Gebhardiga ja tolliseadustiku puhul äh, peab see, mis siin tekstis kirjas olema, jääb, jääma esiplaanile ka poliitikates. liikmesriigid peavad sellesse investeerima, liikmesriigid peavad seda kohaldama ja nagu te ütlesite, see on otsustava tähtsusega siseturu äh, tegutsemise või äh, toimimise seisukohalt ja see on ääretult oluline ka ettevõtjatele ja inimestele võlts, toote võltsingud äh, ja ohutus on muutunud järjest tähtsamaks. nii et see on meie komisjoni üldine missioon suur,, suur-suur aitäh kõikidele asjaosalistele ning ma ootan, et see ettepanek äh, saab äh, väga suure enamuse hääletamisel, see on siis äh, äh, IMCO äh, komisjoni poolt. volinik, aitäh, president lugupeetud saadikud ähm,. Euroopa Parlament on näidanud üles väga suurt huvi äh, ja demonstreerinud sellega, kuivõrd oluline on tolliseaduslik kaasaegse ühiskonna jaoks. põhiakti vastuvõtmine on alati oluline, ükskõik mis valdkonnas see ka toimuks ähm,. komisjoni kommunik-, äh, teatis tolli seadustiku kohta oli esimene samm sellel teel, mille kahe tuhande kahekümnenda aasta finišijoonel eh, peaks olema sündinud nii-öelda ühtne toimiv tolliliit. mina arvan, et liidu tolliseadustik tõesti võimaldab tollil oma tööd parandada see annab paremad võimalused volitatud ettevõtjatele, usaldusväärsetele ettevõtjatele ning see kaitseb paremini ka meie kodanikke. me saame loota tollitööle, et nad nii-öelda oma elutähtsat, aga samas nähtamatut tööd veelgi tõhusamalt teevad. veel kord sooviksin avaldada tänu Malcolm Harbourile tema väljapaistva töö eest, proua Le Gripile tema töö eest ja kõikidele variraportööridele ka, sest see on, oli ikka tohutu materjal, ülitehniline ja ma hindan kõrgelt seda, et me suutsime leida kompromissid sedavõrd tähtsas küsimuses, kui tolliseadustik seda on. Eh, proua Le Gripp. Mm. saab nüüd sõna madame euh, la présidente euh, à mon tour de remercier euh, aitäh juhataja ka mina soovin tänada kõiki parlamendisaadikuid kes äh, täna sõna võtsid äh, kõiki kes osalesid äh, tänastel aruteludel ähm, näidati üles seda suurt huvi mida me jagame selle osas et meil tuleb oma tolliseadustikku ajakohastada, parandada, lihtsustada selleks, et meie siseturg toimiks hästi. ning äh, ka meie majanduskasvu ja tööhõive saavutamise eesmärgid äh, sõltuvad äh, selle valdkonna edust muuhulgas. Mm, nendest teemadest on huvitatud kõik kakskümmend kaheksa liikmesriike, liikmesriiki, kes on huvitatud sellest, et Euroopas meie tolliliit toimiks hästi. jutt käib siis eeskirjade lihtsustamisest, tõhususest, halduskoormuse vähendamisest ettevõtjatele. Need on need võimalused, mis aitavad meil taastada usalduse Euroopa majanduse vastu ja aidata meie majandusel kasvada. ning lõpetuseks tahaksin öelda seda, et tolli teema võib tunduda väga selline tehniline, aga tegelikult ja seda mõistan nüüd, olles töötanud antud teema kallal üle kaheksateistkümne kuu, et tolliteema ei ole sugugi nii hall, igav ja tehniline, vaid see on Euroopa Liidu nii rahaliste kui majanduslike huvide keskmel, keskmes ja räägib ka meie tarbijate, inimeste, tootjate turvalisusest, kaitsest, kõikide nende kaitsmisest, kes seisavad silmitsi üha suurema konkurentsiga, mis tuleb üle kogu maailma. ja loomulikult äh, tulevastel kuudel äh, me jätkame tööd äh, nii delegeeritud kui rakendusaktide osas, nii nagu Malcolm Harbour ütles, tulevane töö on täpselt sama tähtis kui see töö, mis on juba ära tehtud, seega me peame kõik jääma endiselt valvsaks. aitäh, proua Le Gripp! kallid kolleegid. hääletus äh, proua Le Gripi raporti osas toimub homme keskpäeval. sellega on, oleme tänase töö ammendanud.